ma kuulutan kaheksandal oktoobril katkestatud istungjärgu äh, taasavatuks. lugupeetud kolleegid. Euroopa Parlamendi nimel võt-, mõistame hukka pommirünnakud Ankaras ja avaldan ohvrite omastele meie ka-